It's just like looking at a guy who loves for, uh, you know. Colleagues. kallid kolleegid. kõigepealt äh, ma tahaksin vabandada, et jäin natukene hiljaks peaksin vist juba sellepärast äh, ametist tagasi astuma. Teil on päevakord ees, kas kõik on äh, sellega rahul, saame selle heaks kiita. sellisel juhul tahaksin tervitada siin ühte külaliste gruppi Alam-Saksimaalt, kes on kohale tulnud proua Meissneri, Gesine Meissneri küllakutsel. Ehm, grupis on ka kolm noort eh, naisterahvast kes on võib-olla tulevikus eh, Euroopa Parlamendi tähed. Ehm, soovin teile kõike head, aga tere tulemast siis juba täna hommikul eh, siia transpordi ja turismikomisjoni. ja nüüd siis koordinaatorite kohtumise ülevaade väga pikalt ei tee. Eh, Move peadirektoraat eh, lennuohutuse üksusest rääkis eh, niinimetatud mustast nimekirjast komisjonile see ei meeldi et me niimoodi seda nimetame aga nii see on koordinaatorid võtsid siis teatavaks informatsiooni selle kohta mis puudutab siis nende ettevõtete nimekirja kes on operatiivkeeldude nimekirja pandud ja siis komitee menetluse äh, uudiskiri, uudiskirjad kümme ja üksteist, äh, mis avaldati märtsis ja härra Grosch rääkis siis meie delegatsiooni äh, visiidist Madeirale, nagu ma aru sain, see oli väga edukas visiit ja suur tänu kõigile, kes selle asjaga tegesid ja eriti suur tänu, härra Grosch, teile selle eest, et te minu nimel seda delegatsiooni juhtisite. Läheme edasi, järgmine päevakorrapunkt Lähme hääletuse juurde. me pidime siin äh, vahetama kohti, sellepärast et masin on minust vasakul käel äh, selles äh, suures justkui nagu teatrisaalis. kontrollime hääletust. Alam Saksimaa kolleegidele nii palju, et see, et me kontrollime, annab proua Maisnerile võimaluse ka või tähendab mulle, vabandust, võimalust teed teha tulemused ähm, siin ümarlaua juures on ainult näha nendel väikestel, äh, väikestel ekraanidel siin. kui te jõudsite hääletada, siis vaatame. hästi niisiis, lähme hääletuse juurde. komisjoni ega nõukoguga kokkuleppe saavutamine direktiivi, direktiivi kohta alternatiivkütuste infrastruktuuri juurutamise kohta. üks hääletus, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. see on härra Fidansa raport, nii palju veel siia lisaks kakskümmend kaheksa poolt, kaks vastu, kaks erapooletut, see on vastu võetud, härra Fidanza tunnustusavaldus teile. ja Carlo selgelt väga populaarne raport. järgmine ettepanek direktiiviks kokkuleppe heakskiitmine nõukogu ja komisjoniga mereala ruumilise planeerimise äh, kohta meie raportöör on Gisene Maisner, äh, hääletus on avatud. kas kõik jõudsid hääletada, hääletus on suletud kakskümmend seitse poolt, eh, kakskümmend kuus poolt, neli vastu, kaks eh, erapooletut. Eh, tunnustus proua Maisnerile. Gesine, kas sa soovisid midagi lisada pärast seda hääletust veel? jah, tahtsin. mikrofon, mikrofon, mikrofon. jaa, jetzt habe ich dieses grün- jah, mul läksid siin need tulukesed segamini, tahtsin tõesti kõiki tänada, tegemist oli väga raske menetlusega, ma ei uskunud, et me jõuame lõpusirgele ja et see kõik nii hästi toimis äh, see kõik toimis ainult tänu sellele, et meil oli väga suurepärane koostöö variraportööridega, Steve'i, Kiirose ja teistega. meil tuli teha teatud muudatusettepanekuid. nõukogu oli meile päris raskeks pähkliks, aga meil õnnestus tõesti oma soovid läbi suruda. meil on nüüd merepiirkonna jaoks tõesti korralik ähm, kasvustrateegia ette nähtud ja jätkusuutlik areng ja ma arvan, et see kõik on väga hea suur tänu. järgmine hääletus. kokkuleppe heakskiitmine nõukogu ja komisjoniga otsuse osas, mis puudutab e-kõne kasutuselevõttu. Philipp de Backer on meie raportöör ja hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada? hääletus on suletud. see kõik tõestab, et imed siiski sünnivad teinekord. kakskümmend kolm poolt, seitse vastu, kaks erapooletut, see on vastu võetud. Ähm, härra De Backer, õnnitlused ka teile. Now before we move on, we do nüüd enne kui läheme edasi, siis perepilt äh, meie aruande jaoks. nii et tulge palun siia selle äh, ringi sisse siin ja teeme pildi ära ja siis lähme edasi. ja ülejäänud rahvas, kannatage natukene, kuni me siin ennast imetleme. I climb on the chair, yeah, yeah, yeah. My climbing days are well finished. Uh. You have a tie? Oh yeah. And a chairman's best is tie <laughs>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 foto pannakse meie komisjoni viieaastase tegevusaruande juurde, kui te tahate pilti saada endale ka, siis kindlasti saate. aga see on siis osa selle tegevusaruande juures. ja foto oli viimane osa eh, sellest aruandest, järgmine nädal saate ta kätte, nüüd ta läheb siis trükki nii et nagu öeldud, järgmisel nädalal saate selle siis transpordi ja turismikomisjonist äh, kätte. ma olen seda raportit ise näinud või seda aruannet, äh, see on hästi koostatud. seekord on uuendus see, et äh, kui me räägime raportist ja raportööridest, siis seal on pilt juures ka, raportööri pilt nüüd. nii et järgmine nädal siis on see asi valmis. Läheme edasi oma päevakorraga, järgmine päevakorrapunkt on Euroopa lennujaamade äh, müraga seotud käitamispiirangud. härra Leichtfriedi raport Jörgi täna hommikul kahjuks ei ole ja ta on saatnud mulle ühe äh, ülevaate. ma loen selle ette raportöör tervitab nõukogu esimesel lugemisel võetud seisukohta mis peegeldab triloog kolmepoolsetel kohtumistel saavutatud kokkulepet ja mille transpordikomisjon 1 veebruaril 2014 ka ametlikult vastu võttis. raportöör on rahul läbirääkimiste tulemusega parlamendil on õnnestunud äh, jätta teksti sisse väga olulised sätted näiteks tervishoiu aspektid ja viidatakse ühe eesmärgina selles määruses konkreetselt siis ka Euroopa kodanike tervishoiuriskide vähendamisele ja siis Euroopa müradirektiiv, mis keskendub müra kahjulikele äh, iseloomujoontele ja äh, komisjoni ametlik äh, seisukoht on ka soovituste projekti juures lisatud. nüüd info äh, kodanikele. Äh, pädevad asutused peavad tagama seda, et info operee-, opereerimispiirangutele peab olema tasuta kättesaadav kodanikele ja peab olema kiiresti kättesaadav inimestele, kes elavad lennujaamade läheduses ja peab olema kättesaadav ka pädevatele asutustele enne kui äh, seatakse käitamispiirang, peavad pädevad äh, asutused teavitama teisi liikmesriike komisjoni ja huvipooli sellest. komisjon võib kolme kuu jooksul selle protsessi üle vaadata, kui nad on seisukohal, et protsess ei vasta reeglitele. Nad võivad teavitada pädevat asutust, kes peab äh, läbi vaatama komisjoni märgukirja ja teavitama komisjoni äh, oma kavatsustest enne kui nad käitumispiirangu sisse toob kohalikud omavalitsused või asutused aga eh, ei pea eh, lähtuma komisjoni seisukohast näiteks eh, selliste asjade nagu öiste ülelennukeeldude kehtestamisele Äh, see vastab Euroopa Parlamendi eesmärgile lähimuspõhimõtte osas, arvestades seda, et nõukoguga on äh, läbirääkimised päädinud edukalt, teeb raportöör ettepaneku komisjonile võtta tekst muutmata kujul vastu. raportöör tahab rõhutada ka seda, et kui me tahame kokkuleppe juurde jääda, siis äh, tuleks maha hääletada kõik potentsiaalsed muudatusettepanekud. nii palju siis palus edasi anda härra Leichtfried kui te soovite sõna, siis andke nüüd teada, proua Foster on palunud sõna, Jackie, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu Jörgile, keda täna hommikul kohal ei ole. ta on ära teinud selle asjaga väga suure ja hea töö ja ma arvan, need arutelud, mis on aset leidnud, nõukogu ja teiste osapooltega on äh, kulgenud väga konstruktiivses õhustikus. me oleme jõudnud äh, põhimõtteliselt äh, hea lõpplahenduseni, õige järelduseni. me tahame, et meie lähenemine vastaks ICAO lähenemisele ja vastaks rahvusvahelistele kokkulepetele, millest me lähtume üle terve Euroopa juba ja kavatseme seda teha ka tulevikus. aga samas meie jaoks, meie fraktsiooni jaoks ja ka Ühendkuningriigi Äh, jaoks on oluline see kogu subsidiaarsuse või lähimuspõhimõtte küsimus see, et meie lennujaamadel, meie poliitikutel, kohalikel poliitikutel ja kohalikel inimestel oleks võimalus aruteludes osaleda. see on aastakümnetel, kümnete jooksul väga hästi tegelikult äh, toiminud ja me tahame, et see nii jääks. me tahaksime, et meie lennundussektor oleks viljakas, nad annavad väga suure osa meie Äh, majandusest äh, ja, ja varust- ja tarneahel on samuti meie majanduse jaoks väga oluline. praegu ei ole vaja enam esitada muudatusettepanekuid, äh, liikmesriigid üldiselt võivad olla rahul sellega, mis on praegu välja pakutud ja kui probleeme neil peaks esinema, siis nad võivad pöörduda meie poole tagasi, nagu nad ilmselt seda ka teevad. aga ma arvan, et kokkuleppel lõppkokkuvõttes on väga hea, nii et suur tänu härra raportöörile. suur tänu, Eva Lichtenberger, palun ja ich äh... jah, tahtsin lihtsalt äh, veel kord selle küsimuse juurde tagasi tulla. tõesti, kolleeg Leistfried pidas väga hästi läbirääkimisi, tulemus on suurepärane ja see arvestab ka nende erinevate tingimustega erinevates lennujaamades, selles osas, mis puudutab müra. nii et tõesti, see lähimuse põhi ei ole mitte ainult võetud äh, mingite põhimõtete pärast, vaid see on iseenesestmõistetav vägagi tähtis on see, et arvestatakse äh, kohalike oludega, tuule suunaga, sellega, kus on mägine, kus mitte, kuhu on ehitatud majad ja mitte. nii et tõesti, lähimuspõhimõtte kasutamine on siin rohkem kui õigustatud. ka see lahendus, mis rahuldab kõiki, mis puudutab komisjoni õigusi selles küsimusi, on minu arvates väga hea üks probleem jääb siiski püsima, see niinimetatud tasakaalustatud lähenemine, jah, ma tean, et selle taga on rahvusvahelised lepingud, aga ka rahvusvaheliste lepingute puhul on ikkagi veel lubatud ka kriitikat teha ja tasakaalus lähenemine on minu arvates ülimalt problemaatiline lähenemine, kui seda äh, hakata kasutama ka teistes valdkondades, sest siis on võimalik tervist kaitsta ainult seal, kus kõik on odav. tegemist on tõesti väga suure probleemiga, kui see põhimõte kaasatakse Äh, ka teistesse valdkondadesse, siis äh, tervisekaitse peab olema ainult odav ja kui ta pole piisavalt odav, siis tervist enam ei kaitsta. ja see on selle tasakaalustatud lähenemise põhiprobleemiks. tahtsin selle veel kord välja tuua, sellepärast et tulevikus ja ma tõesti ennustan seda ette, et tulevikus kahjuks äh, tekib meil väga paljudes erinevates tervisekaitse valdkondades probleeme, kui me räägime transpordist ja transpordikoormusest. tõesti, ma kardan, et tervis lihtsalt unustatakse ära. okei okay.. jah, komisjon, Lakunas jah, teen väga lühidalt, suur tänu, härra esimees, siiski sekkub härra esimees veel ma tean, siin saalis on natukene raske ülevaadet saada. annan teile sõna arutelu lõpus, komisjon, vabandust, ja proua Maisner saab sõna järgmisena. või Mathieu Grosch. hästi, ma siis teen esimesena. jah, on tõesti tähtis ähm, selle müra küsimuse puhul arvestada tervisega, aga siiski tahaksin natukene Eva Lichtenbergile vastu rääkida. ei jaa, ei jaa sellepärast, et ma näen, et selle läbirääkimiste tulemuse puhul arvestati ju sellega. parlamendi jaoks oli tervisekaitse tähtis ja see on ikka veel siin sees. jah, otse loomulikult äh, iga kord, kui kasutatakse tasakaalustatud lähendust äh, äh,, lähenemist, tekib siiski probleem, et midagi jääb kahe silma vahele, aga kui sa vaatad seda tulemust, siis sinu tõlgendus ei ole õige, siin on arvestatud tõesti kõigega, ka tervisekaitsega ja ka meditsiiniliste küsimustega. ma ei ole sinuga nõus, sa nüüd ütled, et me oleme siin vastu võtnud projekti, millega inimeste tervist kahjustatakse, aga see nii ju ei ole ja parlamendi eesmärk seega pole olnud kunagi ja siin tulemusest ei tule see ka kuidagi välja. hästi, keegi veel, Mattiö? jah meie variraportöör ei saa kahjuks täna kohal olla, aga ta andis teada, et ka tema on tulemusega rahul, eriti selles osas, mis oli meie jaoks tähtis. ehk et äh, kuidas komisjoni ettepanekud äh, kompromissettepanekuteks ümber töötada mul on väga kahju, et kogu selle tervikpaketi puhul, kus me tõesti pingutasime, et sellest nüüd ainult müra järele jäi, ilma et ma siin mingit sõnademängu kasutaks, aga ma tõesti loodan, et järgmistel nädalatel nõukogus siiski hakatakse uuesti nende küsimustega äh, tegelema. mis puudutab tasakaalustatud lähenemist, siis tahaksin tulla selle juurde tagasi ja toetada seda, mida ütles Gesine äh, näiteks minu valimispiirkonnas Liežis me oleme umbes kakssada nelikümmend miljonit äh, investeerinud selleks, et Lieži lennujaama ümber inimeste tervist kaitsta, müra vastu võidelda, see on väga tähtis looduse jaoks ja me näitame tõesti, et nii-öelda inimtegevus ja loodus on võimalik kooskõlla viia ja äh, meile selline ettepanek tõesti väga meeldiks, ma tahaksin tõesti toonitada, et väga paljudes Euroopa piirkondades äh, tõlgendatakse seda ettepanekut niimoodi, et on võimalik kaitsta nii praegu kui ka tulevikus tervist ja ma arvan, et seda tuleks ka siin välja tuua. me ei tohiks jätta muljet, et me ei muretse piisavalt, et majandus on meie jaoks tähtsam kui inimeste tervis. see ei ole nii. meie ei ole seda lähenemist esindanud ja ka tulevikus kindlasti keegi ei esinda. mis puudutab lennujaamasid ja mürataset, see tõesti on üks tulisemaid küsimusi olnud ja me oleme väga palju siin samme edasi teinud. me oleme teinud koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ja ma eeldan, et ka tulevikus on see võimalik. tahan veel kord seda toonitada ja nagu öeldud, oma oma valimisringkonnas tõin ka siin suurepärase näite selle kohta, et tõesti on suuri jõupingutusi tehtud. okei okay.. väga hea. ja nüüd siis komisjon. jah, aitäh, härra esimees tõesti, nagu te vihjasite, härra Leichtfried äh, üsna äh, tublisti äh, kauples meiega ja ühes küsimuses me pidimegi järele andma, näiteks kõlbulikud äh, lennukid äh, ja delegeeritud õigusaktid seal meil ei õnnestunud saavutada seda mida meie tahtsime saavutada aga siiski äh, me oleme seisukohal et otsuse langetusprotsessi erinevad osad on nüüd harmoneeritud ja see praktika põhineb praeguse direktiiviga kogutud parimatele tavadele eriti mis puudutab äh, tõendite kogumist usaldusväärse otsuse langetuse protsessi jaoks äh, nimelt et need otsused baseeruvad nüüd teaduslikel tõenditel ja teiseks on oluline kõikide huvigruppidega konsultatsioon ja seega me oleme seisukohal et see protsess ja see määrus äh, seega kindlasti on äh, samm edasi võrreldes tänase direktiiviga. see annab äh, langetada võimalike äh, müraga seotud piirangute osas kohapeal langetada otsuseid. Need piirangud aga peavad olema kulutõhusad selleks, et vähendada müra negatiivseid kaasmõjusid ja et need otsused langetatakse siis nüüd kohapeal, nii et esmalt on siis tegemist protsesside harmoneerimisega huvigruppide äh, kasuks, aga need otsused langetatakse jätkuvalt äh, kohalikul tasandil, nii et me paluksime sellel komisjonil ja parlamendil laiemalt äh, siis seda ettepanekut toetada muudatusettepanekute tähtaeg, ütleb härra esimees, on äh, kolmas aprill kell seitseteist null null ja meie komisjon hääletab kümnendal aprillil selle asja osas. suur tänu, järgmine päevakorrapunkt ähm, poliitikaosakonna ettekanne uuringu kohta mis käsitleb biokütuse mõju erinevatele transpordiliikidele proua morai on siin äh, teadusuuringute ühiskeskusest ta räägib äh, selle uuringu esialgsetest tulemustest teil on sõna palun okay. tere hommikust kõigile tere hommikust ja suur tänu võimaluse eest selle äh, esialgse projekti esialgset versiooni ja eh, me oleme eh, selle aluseks võtnud uurimuse, mille viisime läbi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. tegu on väga ülevaatliku uurimusega, mis puudutab biokütuste eh, mõju esimese ja teise põlvkonna sõidukitele ning see kasutab, puudutab kõiki erinevaid aspekte, mis on seotud biokütustega, mis puudutab töökohtade küsimust, turvalisust, Eh, samuti eh, maakasutusmuutusi ning seda, kuidas erinevad biokütused eh, toimivad erinevates sõigutites, sõidukites, mootorites ja nii edasi ning kuidas arvesse võetakse nii klimaatilisi ja muid aspekte, kuidas on võimalik seda töökindlust parandada tulevikus ma äh, keskendun siin ainult mõningatele aspektidele, äh, mida toetavad ka uurimused, need on väga lihtsad ja väga selged sõnumid, mida <clears throat> soovime täna hommikul edastada. kõigepealt äh, tarbeturvalisus, tarneturvalisus on oluline osa Euroopa poliitikast, biokütused panustavad meie meie eh, transpordikütuste mitmekesistamist eh, ja aitavad nii, eh, nii diisli kui bensiinile on nad lisaks viis koma üks protsenti transpordikütustest asendati biokütustega, kuid peab arvesse võtma, et osa neist on sisse toodud näiteks biodiisel, sest selle nõudlus Euroopas on suurem kui tootmise võimel nii et mõn- osa vähemalt biodiislist me toome sisse etanooli samas me osaliselt ekspordime samuti toome e, sisse ka e, e, toome sisse ka materjali millest biodiislit valmistada umbes kümme miljardit liitrit bensiini ja kakskümmend miljardit liitrit diislit valmistatakse kahe tuhande kahekümnendal aastal nüüd mõju töökohtade loomisele see on oluline eh, osa poliitikast, biokütustel, kütustel võib olla positiivne majandusmõju, eriti kohalikul tasandil, kuid eh, kuid eh, maapiirkondades see mõjutab kahtlemata põllumajandust ja tööstust. kuid üks aspekt, mida tuleks arvesse võtta, on äh, Eh, tuleb arvesse võtta näiteks eh, maksusküsimusi, subsiidiume ning kõrgemaid eh, kütusehindu. ning selles juhtumises võtavad uurimised arvesse ka seda, et üldine mõju on neutraalne kui üldiselt, kui on, kui töökohtade loomisele lisanduvad ka suured maksud, siis üldmõju on kokkuvõttes null. nüüd, kui palju biokütused maksavad, kui palju subsiidiumid maksavad, biokütuseid subsideeritakse Euroopa Liidus ning subsiidiumite kulu äh, on umbes eh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal neli eh, seitse kuni kaheksa koma neli miljardit eurot ehk siis neliteist kuni seitseteist eurot eh, inimese kohta. ja kust need kulud pärit on? tegu on, on kõrgemate tootmiskuludega, sest nad on, need kütuseliigid on kallimad kui traditsioonilised kütuseliigid ja kus Äh, ja see tähendab seda, äh, kui umbes kus, et nad on kuuskümmend seitse protsenti äh, kallimad kui tavalised bensiin või diisel ning kes sinna peab lisama ka administratiiv ja muud kulud ja on suur eesmärk vähendada tootmiskulusid, et vähendada biokütuse hinda ning muuta nad sarnaseks äh, umbes tavakütuse hinnaga. mõju põllumajandusele. kõigepealt, kui me räägime biodiislist, siis eh, see tähendab seda, et taimeõli nõudlus Euroopas on kasvanud viimase kümne aasta jooksul ning üle poole nõudlusest kaetakse impordiga, ka toome sisse eriti just palmiõli ning sellel on tohutu mõju CO2 heitmetele, sest palmiõli, palmi eh, eh, kasvatakse Malaisias ja Indoneesias ning eh, seda tehakse tihtipeale äh, äh, soistel aladel äh, ja sellel on kõige tohutu mõju CO2, CO2 heidmine kasvule. enamasti ka asendatakse palmiõliga näiteks rapsiõli, mida rohkem kasutatakse enamasti biokütuse tegemisel, nii et mõju on kaudne. etanool on raskem eh, eh, tuvastada Euroopa või maailmaturul eh, suuremat nõudlust etanooli järgi. seda sellepärast, et, et, et turg on palju suurem. ja etanooli tootmine on tegelikult palju väiksem Euroopas, Euroopa Liidus ning äh, etanooliturg, äh, nagu ma ütlesin, on üsnagi väike Euroopas. me kasutame Euroopas palju vähem etanooli kui biodiislit. see näitab selgelt, äh, kuidas hinnad, kuidas on hindu mõjutanud minevikus, te näete inflatsiooniga kohandatud hindu äh, Eh, näete palmiõli ja samuti um, rapsiõli eh, ja sojaõli um, hindade muutust uh, pärast kahe tuhande viiendast aastast kahe tuhande üheteistkümnenda aastani ning mustana näete siis toornafta hinda. Eh, tuhat üheksasaja kaheksakümnest kahe tuhande viienda aastani, te näete siis sinist joont seal, on uh, teraviljade hinnad äh, absoluutselt kuidagi seotud toornafta hinnaga. ning hinnad ka langesid kahe tuhande viienda aastani. kahe tuhande viiendal aastal hakati kasutama esmakordselt biokütuseid, nii et tendents oli hindade eh, kasvule ja ning eh, teravilja hind on tihedalt seotud ka, eh, ka fossiilkütuste hinnaga. ning eh, seda on näha ka eh, näiteks nisu ja maisi hinna puhul kahe tuhande viiendast aastast alates on nad, nende kahe teravilja hind seotud toornafta hinnaga. tõuseb ja lang-, tõusevad ja langevad samal ajal So about greenhouse gas saving. nüüd äh, kasvuhoonegaaside vähendamine, e, siis äh, see on äärmiselt äh, oluline arutelu olnud viimase paari aasta jooksul ning see puudutab siis, mis on autosema kasutamist. E, see puudutab ka elu Eh, tsükli kestvust eh, ja eh, tootmiskulusid. me oleme hinnanguliselt arvanud, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on, hoidi kokku kakskümmend neli tuhat tonni CO kahte, eelkõige tänu etanolile. kui me lisame kalkulatsioonidesse ka emissioonid kaudsema kasutamise kohta, siis eh, biodiisli puhul ei saa öelda, et oleks CO kahte eh, keheheitmeid vähendatud. mida oleks võimalik aga teha selleks, et, eh, et biokütuste kasutamise puhul CO kahe heitmeid oleks vähem? heles sinised tulbad on nüüd biokütuste kasutamise otsesed tulemused ning eh, vasakul pool eh, on eh, siis biodiisli tegemiseks kasutatavad teraviljad ja teised on siis etanooli tegemiseks kasutatavad taimed. Te ilmselt näete, eriti just suhkruroo ja suhkrupeedi puhul <clears throat> on kasutust, kasutatakse eh, seda, eh, selle puhul on CO2 heitmed väiksemad, eh, samuti näiteks ning ma mainisin siin seda, et on endiselt olemas potentsiaal kasvuhoonegaaside vähendamiseks, näiteks on võimalik eh, võimalik vähendada tootmises eh, CO2 heitmete suurendamist, samuti eh, selleks, et kui näiteks kasutada jääke elektri tootmisel, näiteks kui nisust või maisist teha biokütust, siis on alati jäägid selle tootmise juures ning seda võimalik kasutada selleks, et äh, seda põletada ja seda äh, tekkinud kuumust kuidagi ära kasutada. samuti äh, võib öelda, et kuna jääke on alati võimalik kasutada mõnel teisel viisil, kas või loomasöödaks, siis Eh, siis eh, sel puhul võib öelda, et CO2 heitmeid sel puhul ei vähene. Eh, CO2 heitmeid on tunduvalt võimalik vähendada, kui soistel aladel vähendatakse palmi plantatsioonide istanduste laiendamist. seega Äh, on võimalik äh, biokütuste loomisel, äh, kasutamisega vähendada CO2 heitmeid. samuti on võimalik ka toidujäätmeid vähendades vähendada CO2 heitmeid. nüüd CO2 heitmete vähendamise kulud kui te arvate, võtame arvesse, et, et kulud on üsnagi kõrged, kui me võrdleme neid teiste meetoditega, kuid samas on see väga oluline transpordisektori jaoks. võttes arvesse olemasolevad andmed, oleme välja äh, arvestanud, et hinnanguliselt et CO2 heitmete vähendamise kulud, mis on siin äh, tabelis, taaskord eh, eh, et kui te võtate arvesse kõiki kulusid, siis ja tulusid, siis kokkuvõttes kulud ei tule väga kõrged. on oluline, et me näeks, mis on teise põlvkonna biokütuste jätkusuutlikkuse tulemused. kui võtta arvesse kõik majanduse ja keskkonnamõjud ja siis eh, selleks, et välja arvestada eh, teise põlvkonna kõiki mõjusid eh, ja tagajärgi, võib öelda, et näiteks toetume metsandusele, samas tuleb arvesse võtta ka seda, et süsinikuneutraalsus ei ole iseenesestmõistetav ja Eh, eriti kui kasutatakse eh, eh, kasutatakse puitu kui sellist biokütuste loomiseks, samas aga on metsanduse kõrvaltooted sellised, mille kasutamisel CO kahe mõju ja keskkonnamõju on, muutub väiksemaks kõik äh, jäätmete kasutuse on, äh, kasutuse tagajärjed on kõik, on äh, kõige suuremate potentsiaalidega ja peab arvesse võtma samas ka muid aspekte tuleb lähtekohaks võtta seda, see, et tuleb kasutada, millised millised tagajärjed võivad näiteks olla sellelt, kui, äh, äh, kui äh, õhk põllu pealt ära veetakse, sest tavaliselt jääb põhk ju põllule, sellel on samuti oma mõju ning äh, enamus neist materjalidest on tegelikult kasutus teistel eesmärkidel. peab arvesse võtma, millised tagajärjed sellel on, isegi kui kõik need kolm ehk tagajärge koos äh, arvesse võtta, on ikkagi äh, teise põlvkonna biokütustel äh, suur mõju CO2 heitmete vähendamisele. ning siin tuleb arvesse võtta ka erinevaid tehnoloogilisi aspekte, näiteks äh, näiteks metaani äh, heitmed vähenevad äh, karakasvatuse juures äh, ja nii edasi. ühesõnaga, sellel on, selle, sellel on endiselt suur mõju CO2 heitmete vähendamisel, kuigi see võib olla kõik väga kulukas. potentsiaali edusammud, vabandust, on olnud aeglasemad kui oodatud kuid äh, samas äh, peame üritama välja selgitada, kuidas kulusid kõige rohkem vähendada, tuleb leida võimalused, äh, leida võimalused, kuidas kõige odavamaid algmaterjale kasutada. rahvusvaheline energiaagentuur ütleb, et teise põlvkonna biokütused odavamad kui esimese põlvkonna omad ja kolmanda põlvkonna omad tulevad veel odavamad. väga palju ootusi on seotud kolmanda põlvkonna e, biokütustega, mida toodetakse näiteks e, vetikatest, kuid see on praegusel hetkel üsnagi varajasel e, staadiumis, me ei ole veel seda suutnud palju edasi arendada. oluline on see, et kõik majandusoperaatorid paluvad stabiilset raamistikku ning selgeid toetusi selle äh, teise põlvkonna biokütuste väljatöötamisel ning kokkuvõtted. me oleme täheldanud, et biokütused on üks väheseid äh, võimalusi selleks, et CO kahe heitmeid transpordisektorisse äh, vähendada. see on raske ettevõtmine. biokütused on üks väheseid äh, lahendusi, need on kulukad, seda tuleb arvesse võtta ning see on kulukas võimalus CO kahe heitmete vähendamiseks tihtipeale on lihtsam ja odavam eh, näiteks eh, CO2 heitmeid vähendada eh, põletades tootmisjääke elektrit ja toota sellega elektrit ning keskkonnamured, mis on seotud esimese põlvkonna biokütustega, on näidanud, et on, et on vajadus äh, võtta kasutusele enam arenenud biokütused ning Euroopa Komisjon on, äh, soovib liikuda selles suunas. peame arvesse võtma kõiki äh, mõjusid, mis on seotud teise põlvkonna biokütustega, ka jääkide kasutamist biokütuste loomisel. nagu ma ütlesin, kõik mõõdetavad mõjud turul tuleb samuti arvesse võtta. ning lõpetuseks majanduslik teostatavus teise põlvkonna biokütuste kasutusele võtmises. me, peab olema ligipääs odavamatele materjalidele ja jätkusuutlikele, jätkusuutlikele alusmaterjalidele ning äh, praegusel hetkel äh, on alternatiivsed kütused näiteks NR kolmsada äh, ning kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid, tööprogrammid aitavad edasi töötada jätkusuutlike biokütuste kasutusele võtmist ja meie tööprogramm äh, katvab, üritab katta kõiki ka teise-kolmanda põlvkonna biokütuste kasutamist. ma tänan teid tähelepanu eest ja ootame teiepoolseid kommentaare äh, sellele raportile, et seda võimalikult kiiresti lõpetada. praegusel hetkel on ta endiselt äh, alles algusjärgus, sest ootame alles teiepoolseid kommentaare. Thank you very much suur tänu. koordinaatorid äh,, härra Kross äh,, proua Maisner, proua Lichtenberger, kes veel sõna tahab saada, käed üles. härra Kross. jah, suur tänu. suur tänu selle ettekande eest siin tuleb aga selgelt välja öelda, et meil on vaja natukene aega selleks, et kogu seda informatsiooni läbi seedida ma tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida me eelmisel nädalal tegime. nimelt eelmisel nädalal oli meil võimalik äh, seda kolmanda põlvkonna biokütuse tootmist Porto Sankost paremini näha, nimelt kasutatakse seal mikrovetikaid ja minu arvates see projekt on tõesti tähelepanu ära teeninud ka tulevikus, sest äh, seal on mindud juba kaugemale esimesest etapist teadustöös, et meil on nimelt tulemused juba olemas. me näeme, et CO kahe heitmed, mis tekivad äh, elektri tootmisel, seda kasutatakse vetikate kasvatamisel ja lõppude lõpuks on meil täiesti looduslik toode, mis on sama kvaliteetne kui toornafta nii et minu arvates on tegemist äh, protsessiga, millega me vastame väga paljudele küsimustele ja kõhklustele, mis tekivad biokütuste tootmisel. me esiteks kasutame täiesti looduslikke äh, meetmeid, me ei koorma loodust äh, ja kolmandaks on tegemist väga tõhusa meetmega ja sellepärast tahaksin ka teie käest veel kord küsida, et oma ettekande lõpus te mainisite lühidalt neid kolmanda põlvkonna biokütuseid, et kuidas teie isiklikult neid, nende võimaluste edasiarendamist hindate, minu arvates vähemalt nii teadusvaldkonnas kui ka tegelikult rakendamise osas on tegemist täiesti huvitava alternatiiviga. jah nagu öeldud, Porto äh, Sancos tõesti meri on lähedal, aga e-, eeldused äh, ei pea olema mitte ainult mere ja päikese ja tuule näol olemas, vaid et kas meil oleks võimalik ka teistes piirkondades samasuguseid äh, tootmismeetmeid kasutada. ma arvan, et tõesti selles kõiges tuleks meil väga tihedat koostööd teha. aitäh, proua Maisner! jah, suur tänu! ka minu poolt suur tänu selle uuringu eest, minu arvates oli tegemist äärmiselt huvitava uuringuga ma ei leppinud enne Mathieu Grossiga kokku, aga ka mina tahtsin rääkida vetikatest ja kolmanda põlvkonna biokütustest, sest tõesti nüüd kõik üritavad CO2 heitmeid vähendada, mitte ainult transpordivaldkonnas, vaid ka mujal ja on väga palju katseid tehtud ja me oleme näinud ka nende katsete väga negatiivseid tagajärgi. biokütused ei ole, tähenda seda, et tegemist oleks jätkusuutliku äh, allikaga, ressursiga ja peale selle tekib meil siin ka võitlus nii-öelda toiduainete ja energiataimede kasvatamise vahel ja me teame, et see on problemaatiline küsimus kaks aastat tagasi nägin Airbusi läbi viidud uuringut äh, tuleviku lennuki kohta ja meile öeldi toona, et tulevikus lennukid lendavad vetikakütusega ja mulle tundus see olevat väga loodussõbralik, sellepärast et äh, vetikaid kasvatatakse mitte ainult äh, meres, vaid meil on võimalik ka maa peal vetikaid kasvatada ja minu informatsioon, mille mina sain, ma küll ei käinud Madeiral, aga siiski minu teada on selles küsimuses edasi jõutud, nii et tahaksin teada, kui kaua see veel kõik aega võtab, enne kui on võimalik seda tehnoloogiat kasutama hakata ja teiseks, kes saab selle uuringu, kellele see informatsioon edastatakse ja kas te olete mõelnud ka, mis on selle uuringu nii-öelda tagajärjed, et kuidas see mõjutab Euroopa poliitikat? aitäh, proua Lichtenberger. Eiva, palun. jah, suur tänu. ka minu poolt suur tänu selle ettekande ja uuringu eest, minu arvates on see uuring ka väga tähtis kogu selle arutelu jaoks, et kus me saame transpordivaldkonnas CO2 heitmeid vähendada ja samamoodi ka kasvuhoonegaase vähendada. mõningad tulemused on tõesti šokeerivad. tõsiasi, et meie suurema osa impordime ei olnud ju toona tehnoloogia väljatöötajate huvides, et tegelikult me ju vihmavetsade kulul kõiki neid uusi tehnoloogiaid kasutame ja nii see ei tohi edasi minna see, et meil on siin konkurents äh, toiduainete ja energiataimede vahel on üks asi, aga teiselt poolt tuleb meil kaitsta ka vihmametsasid. paar aastat tagasi käisin ühel üritusel, kus räägiti ka biokütustest, biodiislist äh, nimelt äh, ja Petrobrasi esindaja istus minu kõrval Petrobras on see Brasiilia naftafirma ja tema ütles, et ah, teie siin küll äh, tekitate endale siin palju probleeme ja ütlete, et tuleb toota biokütust. miks meile keegi pole öelnud, kui palju teil vaja on ja küll meie teile selle juba tarnime ja me teame, et maailma nendes piirkondades toimub see kõik äh, vihmametsa kulul ja see toob endaga kaasa suuri probleeme. ehk et kuidas seda kõike vältida? meil on vaja leida siin strateegia selleks, et me jälle ei elaks millegi kulul, mida meil tegelikult on üüratult vaja. seega vihmametsasid tuleb kaitsta, neid on meil vaja ja minu küsimus on, et kas te olete mõelnud siin ka impordi kriteeriumite peale või millegi peale, mis läheb vähemalt selles suunas, sest tõesti tegemist on šokeeriva arenguga. teiseks, mind huvitaks, kui suur on teise põlvkonna biokütuste osakaal praegusel hetkel üleüldse kütuste osas kui te räägite et, et viiskümmend protsenti imporditakse ja suurem osa tuleb äh, palmiõli toodangust, siis on see tõesti problemaatiline ja minu arvates on see täiesti ilmselge. ning mind huvitaks ka ja tegemist on tõesti huvitavate äh, numbritega, me ei räägi siin ju mitte ainult turuhinnast, teise ja kolmanda põlvkonna biokütuste puhul turuhind on tõesti eriti kõrge ja me teame, et näiteks äh, teatud äh, saarte puhul ju ka äh, tavakütuste transportimine on väga kulukas ja siis võib-olla tasuks see biokütuste kasutamine ennast ära. aga üleüldiselt kõik tegelikult paneb paika turuhind ja kui nüüd vihmametsad maha võetakse ja see biomass kaduma läheb, siis tegelikult on meil ka tegemist suure turuprobleemiga nii et sellest minu küsimus, kui suur on praegusel hetkel see osakaal just teise põlvkonna biokütuste puhul, mis on efektiivsem kütus. ja kas teil leia teie hinnangud tuleviku kohta ja tuleviku osakaalude kohta pole liiga optimistlikud äh, see, mida te ütlesite siin kahe tuhande viiekümnenda aasta kohta ning äh, kas on ka mingi väliskulude arvestamine tootmise puhul? ning kolmandaks, mis mind veel huvitab, kuidas seda kõike geograafiliselt äh, vaadata, kui palju toodetakse Euroopas, kui palju toodetakse äh, kunagistes söötis, kunagistel söötismaadel ja üleüldse, kui palju erinevates maailma piirkondades toodetakse, see oleks ka päris huvitav äh, lähenemine, mõeldaks ka tuleviku toetusmehhanismide peale, mis teil, meil tuleb ju nüüd üle vaadata. aitäh, proua Bilbao! suur tänu teile! siin on mainitud väga palju meie kõigi jaoks äh, olulisi küsimusi ja on räägitud ka sellest, millised äh, tagajärjed võivad olla äh, meie põllumajandustoodetele sellel kõigel, kuid ma sooviksin teie käest siiski küsida, kas pärast raporti lõpetamist kavatsete analüüsida ka seda, milline mõju võib sellel olla Euroopa liikmesriikide poliitikate väljaarendamisel? sest äh, üks neid äh, aspekte, mida te mainisite, mis on minu meelest väga oluline, on see, et palutakse stabiilsust, stabiilset raamistikku selleks, et välja töötada teise põlvkonna biokütused. Äh, kas teise või kolmanda põlvkonna biokütused, sest Need on kõik küsimused, millega me Euroopa Liidus eh, e-, töötame ja tegeleme. see on keskse tähtsusega, milline mõju igas liikmesriigis, eh, liikmesriikide õigussüsteemile võib olla eh, kõigile neil kõigil neil õigusloomistel tekstidel, millega me tegeleme. Te rääkisite teadusuurimist, uurimustest, loomulikult tuleb teadusuuringuid edasi arendada kuidas äh, arvate, võttes äh, aluseks olemasolevad andmed, tuleks teadusuurimisi edasi arendada? kas liikmesriigid peaksid äh, omaette sellega tegelema või peaks olema uurimused ja kokkuvõtted Euroopa tasandil, et saaksime välja töötada harmoneeritud Euroopa poliitika ning äh, samuti äh, leidma lahenduse kõigile neile probleemidele, mida te mainisite, mõjule äh, tööhõivepoliitikale, põllumajandusele, CO2 heitmetele. kuidas teie arvates tuleks seda edasi teha? sest üks suuremaid probleeme praegusel hetkel on see, et ükskõik kui palju me neid teadusuurimisi läbi viime, iga, igas liikmesriigis kasutatakse erinevat poliitikat, selle, siis äh, selle asemel, et tahida lahendusi, tekivad asümmeetrilised lahendused Euroopa tasandil, mis äh, ei, äh, ei aita meil kuidagi saata maailmas esikohta teise põlvkonna biokütuste väljatöötamisel ning samuti ka ei aita meil õigeid lahendusi leida. nii et kokkuvõttes äh, Eh, kuidas iga liikmesriik eh, seda direktiivi kavatseb rakendada ja milline mõju võib see olla meie eh, liikmesriikide seadustele selle probleemi lahendamisel. Mr Bennion. härra Bennion. <clears throat> Yes, thank you um,. Probably... suur tänu, see kõik on väga huvitav üks äh, asi, äh, mis on nüüd pöördumatu, on äh, see, et ükskõik millise biomassi tootmine on äh, suhteliselt kallis ma olen ise biomassi tootja ja ma tean seda et ei ole võimalik üldse biomassi kultuure toota ilma seitsmekümne kaheksakümne eurota tonni eest vedelkütused äh, on eriti raske valdkond, kus on äh, lahendust jätkusuutlikkuse või säästlikkuse mm, osas äh, tulemas. ma ütlesin juba kümnend tagasi, et me ei peaks äh, vedelkütuseid kasutama hoonete soojustamiseks, vedelkütuseid tuleks kasutada ainult siis, kui teisi alternatiive, alternatiive ei ole, sellepärast et nendele on lahendust leida väga raske. aga paar punkti veel, millele te viitasite need kulud näiteks nisu äh, kultuuride mm, kasvatamise jaoks olid väga kõrged. ma te, olen ka seotud ühe uuringuga Ühendkuningriigis ja me oleme näinud seda, et näiteks nisuetanooli ja suhkrupeedi osas ei ole tegelikult suurt vahet, kui palju hoitakse kokku CO kahe heitmete pealt nii et äh, kõik sõltub sellest, millist arvutusmetodoloogiat te kasutate Äh, bioetanooli puhul äh, on tegemist väga suure valgusisaldusega söödaga ja selle sööda läbi toodetakse väga kontsentreeritud valgukogust äh, ja seda saadakse soojast mis imporditakse sisse ameerikast ladina ameerikast brasiiliast ja ainult niimoodi arvutades saab paremad lõpptulemused CO kahe heitmete osas. ja me oleme vaadanud ka äh, lämmastikoksiidide heitkogusid, te rääkisite saagikusest ka lühidalt loomulikult kui on saagikus suurem siis on äh, heitkoguste faktor väiksem aga meie oleme oma uuringutes jõudnud järeldusele et isegi kõige halvemate stsenaariumite puhul äh, Äh, on tulemused äh, lämmastikoksiidide puhul märksa väiksemad kui äh, prognoosid ja me üritame praegu leida selliseid lahendusi, ähm, kus läbi, me ju teame, mis toob kaasa need lämmastikoksiididest põhjustatud öö, ähm, probleemid ja eesmärgiks ongi siis vähendada heitkogustes lämmastikoksiidide osa öö, ja äh, me tahame vähendada seega ka siis äh, kultuuride kasvatamisest jäetavat äh, süsinikujälge. nii et see on võimalik neid vähendada, aga tegelikult otseselt ei ole võimalik meil vähendada biomassi kultuuride kasvatamisega seotud kulusid. I get the earphones on to try and get a translation. ma üritasin saada tõlget sellele jutule, see kõik tundus mulle äh, üsna, üsna keeruline olevat. härra Sarvamaa, palun. suur tänu, härra esimees. mina teen lühidalt ja loodetavasti asjakohaselt. tõesti loodan, et meil õnnestub tagada see, et me ei kohtle kõiki biokütuseid võrdselt ebasäästlikena sellepärast et see jutt äh, mida ma siin täna kuulsin on suhteliselt optimistlik võrreldes äh, mõnede teiste seisukohtadega üks äh, maailma juhtivaid biokütuste kaasaegsete biokütuste tootjaid on juba öelnud et nad on juba praegu tunnistajaks sellele et järgmise kümne aasta jooksul peatavad nad palmiõli tootmise umbes kaks tuhat kakskümmend viis eh, on siis see aasta. ja samas eh, on siis ka teised eh, juhtivad ettevõtted, minnes üle, minnes ülele uuele tehnoloogiale ja juba toodavad kolmanda põlvkonna biokütuseid, võtnud kasutusele väga lubavad tehnoloogiad. nii et me peame keskenduma hei, süsinikdioksiidi heitkoguste üleüldisele vähendamisele ja keskenduma tõesti sõna otseses mõttes viimase tehnoloogia tegelikule ülevaatele see tehnoloogia areneb väga kiiresti viie kümne maksimum viieteistkümne aasta pärast on maailm täiesti teistsugune nii et äh, nende arendajate jaoks on oluline ettearvatav stabiilne seadusandlik raamistik mis tagab selle et äh, et me võtame kasutusele kõige viimase tehnoloogia ja nüüd äh, veel mõned teised märkused metsade kasutamine me ma tean et me ei saa euroopa energiavajadust äh, lahendada ainult äh, Soome, Rootsi ja veel mõne riigi metsadega, aga mina, meie koduriigis äh, oleme iga-aastasest kasvust kärpinud seitsekümmend protsenti ja kolmkümmend protsenti kasvust on raisatud. ja kui ja meil on juba hakatud rääkima väga kangekaelselt äh, biomassi äh, säästlikkuse kriteeriumitest äh, mida siis vastavalt näiteks metsakasutusviisile klassifitseeritakse erinevalt ja kui me ainult läheme sellisele lähenemisele siis me raiskame veel rohkem me peaksime ratsionaalselt aga asjale lähenema ja aru saama et ka selles valdkonnas on nii palju võimalik veel ära teha mida praegu on eiratud tehnoloogia näiteks metsanduses on juba täiesti olemas suur tänu proua Marelli kas te tahate vastata Thank you for really lot of questions which means that you suur tänu, suur tänu nende küsimuste eest ja näitas, et te tõesti olete huvitatud sellest uuringut, mis me koostasime alustaksin vetikatest. jah, kohe kindlasti on väga palju ootusi vetikate tootmisele ja vetikatest biokütuste tootmisele ja seda väga paljudel põhjustel, sellepärast et seal ei võidelda maakasutuse pärast, peale selle on äh, jah, vetikad pole küll veel turul, aga kui me vaatame neid numbreid, mida tootjad on meile andnud, siis nelikümmend viis tuhat äh, liitrit on võimalik äh, biokütust toota hektari kohta ehk et äh, tootmisvõime on tõesti väga suur peale selle on kasulikuks küljeks veel see, et meil on võimalik nendest saada nii valke kui ka süsivesikuid ja peale selle on väga palju erinevaid äh, võimalusi vetikate puhul. nii et tõesti, vetikad on tõesti äh, tulevikutaimeks, mitte ainult biokütuste puhul, vaid ka teistes valdkondades ma tean, et on palju teadusuuringuid, mõned juba kaugemale ulatuvad kui teised. jah, mingil määral on need ka kommertslikel eesmärkidel tehtud, meie oma muidugi mitte. sellegipoolest äh, on meil teatud probleemid, mis on vaja äh, lahendada. näiteks tehnoloogiate puhul äh, on meil võimalik vetikaid kasvatada äh, avatud veekogudes, see on odav, aga see tähendab seda, et ähm, väljaspoolt on võimalik neid vetikaid mõjutada, nii et me ei, ei saa tagada vetikate puhtust. samal ajal aga avatud veekogudes on kasvatamine palju odavam kui kaetud veekogudes. samal ajal aga on võimalik kaetud veekodudes meil vetikate kasvatamisel välistada välismõjud või väline sekkumine ja peale selle saak on ka suurem. kuid äh, sellegipoolest, nagu öeldud, sellised äh, bioreaktorid, mida kasutatakse äh, kaetud veekogude puhul, on väga kallid ja seepärast on meil tõesti vaja leida lahendus sellele, kuidas vetikaid kasvatada võimalikult odavalt, aga nii, et neid välismõjude eest kaitsta. siis see küsimus, mille üks saadik tõstatas nimelt, et vetikad on suurepäraseks alternatiiviks ka lennukikütuste kasutamisel ehk siis ka teistes transpordisektorites. lennunduses kohe kindlasti ei saa kasutada kõiki biokütuseid, aga teatuid siiski ja vetikatest toodetud kütus on üks nendest võimalustest, mida võib kasutada ka lennunduses. ja see on ka väga positiivne. ja nagu ma ütlesin, on väga raske öelda, praegu, millal hakatakse vetikaid kommertseesmärkidel kasutama ja kasvatama. nagu öeldud, praegu me räägime teise põlvkonna kütustest ja tundub, et me olime liialt optimistlikud teise põlvkonna kütuste osas. ja tundub, et vastan siin nüüd juba ka teistele küsimustele, kui ütlen, et teise põlvkonna kütuste äh, osakaal on äh, väike, väga väike isegi ja komisjoni pol-, poliitiline ettepanek oli osakaalu tõstmine ja alleesmärgiks on pandud kaks koma viis protsenti biokütustest transpordisektoris peaksid tulema teise põlvkonna kütustest aastaks kaks tuhat kakskümmend. nii et äh, väga raske on loota siin teise põlvkonna osakaalu äh, väga suurt tugevnemist, see võib küll juhtuda, kui stiimulid on suured, aga nagu öeldud, tootmiskulud on väga kõrged. tehnoloogiad toimivad, kontseptsioon on paigas, see on kaugele arenenud ja paljulubav ning me ei räägi siin mitte ainult biokütuste tootmisest, vaid me räägime ka keemilistest äh, ainetest, mida on võimalik kasutada ka teistes valdkondades kuid äh, algmaterjal on ikka veel väga kallis. kui te soovite näiteks põhust äh, kütust toota, siis põhk ise on otse loomulikult äh, palju odavam, tegemist on lihtsalt põllumajandusliku tootmise jäägiga, aga see tuleb kokku koguda, siis viia rafineerimistehasesse, mis on tavaliselt väga kaugel põldudest ja seega on tonni tootmiskulus kuuskümmend kuni kaheksakümmend eurot, mis on päris palju. võrdluseks Brasiilias, kus äh, rafiniste-, rafineerimistehased on põhimõtteliselt põllu peale ehitatud, neil ei ole mitte mingeid transpordikulusid, näiteks suhkrupeedi või ka suhkruroo transportimisel. seega nad äh, meil ei ole transpordikulusid äh, ja sellepärast ka suhkruroost toodetud etanool on üks odavamaid äh, ja kaugele, kaugemale arenenumaid äh, tehnoloogiaid biokütuste puhul. Brasiilia valitsus peale selle maksab toetusi tootjatele, kes toodavad suhkruroost etanooli. suhkruroo etanool maksab rohkem kui bensiin äh, ja sellepärast makstakse seal ka toetusi ja me peame sellest teadlikud olema. teise põlvkonna biokütused, see on praegune hetkeseis ja see, mida oodata tulevikult. kui arvestada praeguse olukorraga ja aruteluga, siis võib eeldada, et äh, arengud kiirenevad, sellepärast et kõik poliitikad on nüüd äh, suunatud äh, juba eelnimetatud eesmärkide saavutamisel, ehk et meil on vaja nüüd luua majanduslik raamistik selleks, et stimuleerida nende tehnoloogiate kasutamist. aga nagu ma ütlesin juba, probleemid on suured meil on vaja siin äh, leida tehnoloogia selleks, et tselluloos äh, lõhustada ja saada suhkur, millest siis äh, kütust toota. mis puudutab nüüd importi, siis praegusel hetkel kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal importisime umbes kakskümmend, kakskümmend üks, kakskümmend kaks protsenti biodiislist ja ja umbes sama palju ka etanooli tootmise algmaterjalist nagu ma ütlesin, ka Euroopas toodetakse väga palju biodiislit ja seda rapsiseemnest, aga samal ajal me toome ka väga palju sisse, nii et tõesti, me sõltume väga palju transpordivoogudest ja impordist, eriti just algmaterjali puhul. nüüd teise põlvkonna kütused, jah, neid toodetakse jäätmetest ehk neid ei tule importida. aga näiteks metsanduse puhul toome me siiski väga palju hakkepuitu veel Põhja-Ameerikast. nii et tõesti, me toome seda hakkepuitu sisse selleks, et kütta ja toota elektrit ja tahtsin selle kui algmaterjali ka veel välja tuua ja meil tuleb tõesti hakkepuidul jätkusuutlikkuse peale mõelda, tegemist on metsajääkidega, aga meil on andmeid, et, et näiteks Põhja-Ameerikas teatud Põhja-Ameerika osades või ka Edela USA-s Äh, ei toodeta hakkepuitu mitte ainult metsandusjääkidest, vaid suisa palkidest. nii et tõesti, me peame mõtlema, kuidas jätkusuutlikumaks muuta ka seda valdkonda. Äh, biomassi kadumine ja vihmametsade kadumine. Euroopa poliitiline raamistik on siin täiesti selge. nii alternatiivsete energiate direktiiv kui ka ülejäänud äh, seda valdkonda puudutavad direktiivid ütlevad, et me ei või kasutada biomassi, mis tuleb äh, esmasest puidust ja ka äh, turbaaladelt. probleemiks ei ole mitte see, et vihmametsasid võetakse maha, probleemiks on maakasutuse kaudne muutus see on üks jätkusuutlikkuse kriteeriumeid, mis on poliitilises raamistikus väga selgelt paika pandud. aga me ei saa kõike poliitilise raamistikuga katta, kui tegemist on kaudse muutusega nüüd uued poliitikad üritavad arvestada ka nende tendentsidega ja me üritame liikuda selle poole, et me vähendaksime kolmanda põlvkonna biokütuste kaudset Ähm, mõju maakasutusele. aga kui need poliitikad välja töötati kahe tuhande kaheksandal aastal, siis sellega arvestati mis puudutab äh, äh söötijäetud maa kasutusele võtmist, äh, siis tõesti, meil on päris palju sellist maad olemas. kui vaadata FAO statistikat, siis tõesti tegemist on äh, kõige usaldusväärsema statistikaga, kuid FAO arvestab söötismaana ka näiteks sellist maad, mis tegelikult ei ole söötis, nagu näiteks rohumaa. ja kui see on FAO statistikas söötismaa, aga tegelikult ei ole, siis sellega tekib probleem. Nad äh, arvestavad söötismaana ka neid maid, mida kasutati heinakasvatuseks äh, ja USA-s näiteks seitsekümmend protsenti sellist äh, maad arvestatakse söötismaana, mis tegelikult tegelikult ei ole ju söötis. ja teatud äh, juhtudel söötismaa on söötis ainult sellepärast, et selle äh, maatüki saagikus on madal nii et tõesti Šotimaa osas oleme olnud ülioptimistlikud. nüüd need väga tehnilised küsimused Ühendkuningriigist ja kulude võrdlus. olen teiega nõus, et tuleb arvestada sellega, et eriti nisu puhul Ühendkuningriik on riik, kus tõesti äh, toodet tootlikkus on suur ja tulemused paremad. aga meie keskendusime siin üle-euroopalistele tulemustele. tundub, et ma olen katnud suurem osa küsimustest. ma tahtsin lihtsalt lisada, et me oleme täiesti teadlikud, et äh, meil tuleb kiirendada nende tehnoloogiate kasutamist, mis kataksid äh, kolmanda põlvkonna kütuseid ja sellepärast on meil vaja lõimitud lähenemisi meil on vaja tõesti mitte ainult teadustööd, vaid tuleb ka samal ajal tehnoloogiat selle kõrval välja töötada ja see on ka Horisont kahe tuhande kahekümnendas kirjas, samamoodi nagu ka meie arengukavas, kus me tõesti võrdleme samme erinevates liikmesriikides ja vaatame, kuidas on tehtud alusuuringuid, kuidas on erinevaid pilootprojekte alustatud, tootmistehaseid käiku lastud, nii et me tõesti üritame äh, Äh, näidata, kuidas erinevaid tehnoloogilisi kasutatakse ja nüüd see Horisont kahe tuhande kahekümnenda projekti üleskutse ja ettepanekuid teha ja projekte esitleda on täpselt see, mis on suunatud liikmesriikidele. aitäh! Te tõesti väga kirglikult suhtute sellesse küsimusse Kristiine, meil tuleb edasi minna, nii et tõesti väga lühidalt. jah, ma teen hästi lühidalt, nimelt kahele minu küsimusele te ei vastanud, et kellele see uuring edastatakse, kas ka nõukogule ja teiseks, kuidas see mõjutab Euroopa poliitikaid, kui te olete selle peale juba mõelnud? nagu ikka, iga uuring avalikustatakse, kui ta saab valmis praegu on tegemist nii-öelda vaheetapiga ja kui see avalikustatakse, siis nõukogu, ma eeldan, näeb ka seda. ainult äh, nõukogu on see, mis äh, salastab omi asju. kas ma eeldan, et see on nii hästi? tegemist on kestva protsessiga jah, me kaasame kommentaarid, mis tuleb ka Euroopa Komisjoni teenistustelt, nii et äh, me tõesti kommentaare võib teha ja me oma esialgset raportit parandame. üks asi, mille ta, mida sa täna õppisid, Kesine, on see, et äh, heinamaa on tegelikult söötismaa nii et äh, igasugune, ma ei tea, kas igasugust heinamaad võib nüüd söödismaaks nimetada, aga USA-s kindlasti suur tänu teile selle ettekande eest ja ma olen veendunud, et äh, uus komisjoni kolleegium on väga õnnelik, kui saab teie uuringu tulemused siis, kui see on lõplikult valmis. edasi läheme Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi rakendamise juurde. koordinaatorid palusid, et meile antakse selle kohta aru, me loodame, et tahtsime, et siia tuleks härra Vink, kes on Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi rakendamise koordinaator. selle asemel on siin härra Onidi, kes hakkab meile rääkima sellest, miks äh, Euroopa südames see protsess äh, on nii aeglane kui mitte kunagi varem, mul on kahju seda öelda, aga nii see on ja härra Oniidi, palun. Thank you uh,, Mr Chair uh, uh,. tänu teile kõigepealt äh, vabandan äh, selle eest, et härra Vinks ei suutnud saanud siia tulla, aga ta on valmis äh, teilt võt-, teiega seda küsimust esimesel võimalusel teiega arutada. see on meie jaoks suur au, et me saame sellest raportist, saame teiega rääkida. Teil on äh, väga, te olete meid väga palju aidanud äh, selle teemaga, äh, selle teema edasiarendamiseks, äh, et süsteem tugevneks ning jõuaks lõpuks lõppfaasi. olete meil aidanud Euroopa koordinaatori koht luua ning olete sellest teinud olete aidanud meil ka ametlikult äh, vastu võtma selle Euroopa laienemisplaani, mis äh, loob selge pildi meie, meie prioriteetidest ja olete aidanud äh, meil RTMS-i koridorid välja töötada ning sellega koos ka raudteetranspordikoridorid ning selles osas näeme kõige suuremaid edusamme. olete äh, aidanud meil konsolideerida ka Euroopa finantstoetust ning lõpuks äh, <clears throat> ka äh, tegutsete meiega koos selleks, et Euroopa Raudteeagentuuril oleks suuremad pädevused, et et ETMS äh, leviks üle terve Euroopa, see on äärmiselt tähtis, see on äh, oluline selleks, et välja töötada ühtne raudteeala ja see puudutab loomulikult ka koostöövõimet, et suurendada koostöövõimet ning samuti on see ka oluline tehniline element selleks, et endiselt tugevdada kogu võrgustiku turvalisust. ning äh, ülevaade selles raportis on üldiselt positiivne. see kõige positiivsem on see, et oleme jõudnud äh, siis äh, süsteemi kasutusele võtmiseks juba lõpp, selle lõpmisega lõppfaasi ning üritame välja töötada ka erinevaid vahendeid selleks, et, äh, et äh, leida äh, paremaid lahendusi, sest praegusel hetkel oleme kriitilisemates piirkondades kohe täheldanud, et areng ei ole piisavalt kiire praegusel hetkel ei ole tegu mitte ainult Euroopa standardiga, tegemist tegu, tema on äh, tegelikult maailma tasandil äh, äh, toimiv süsteem. kakskümmend liikmesriiki kasutab seda ju, <clears throat> juhtimisbaasi ja kolmkümmend kuus riiki üle maailmas on selle süsteemi juurita-, juurutamises osalised. nii et äh, see on hea äh, võimalus äh, rääkida sellest, kuidas seda kasutatakse nii Euroopas ja mujal maailmas. nagu ma ütlesin, ülesseadmise osas on olukord väga kaootiline ja praegusel hetkel on väga hea, et te koordinaatorile olete andnud uued pädevused. tema kohustus äh, on optimeerida ülesseadmist, äh, et võimalikud pudelikaelad välja töötada. Äh, et olla kindel, et kui see, kus iganes see toimima hakkab, et ta toimiks tõesti takistusteta samuti äh, <clears throat> tingimuslikkust tuleb võimalikult hästi ära kasutada finantseerimisvaldkonnas äh, äh, ja seda olete samuti teie väga palju toetanud. olete teinud kõik selleks, et kui Euroopa fond kasutuses on, kas regionaalarengu fond, või äh, muudes küsimustes, kus siis iganes raudteeliikluse juhtimissüsteemi toetatakse, toetatakse seda vastavalt tehnilistele eripäradele ning ka samuti ka prioriteetidele, äh, mille, äh, mida sooviksime kasutada süsteemi juurutamisel. samuti sooviksime äh, kiiresti edasi areneda tehniliste spetsiifiliste, tehnilise spetsiifiliste punktide väljatöötamisel ning äh, raport, äh, äh, raport on geograafilise laienemise osas üsnagi, üsnagi mitmekesine ja ebaühtlane. praegusel hetkel ei ole põhjust selleks, et et lahendusi välja pakkuda. Eh, eh, samas ei, ei tohi selle kõige käigus oma kaastoimimis, koostoimimisvõimet ära kaotada ning üritame teha kõik selleks, et selle aasta juunikuuks on olemas Euroopa spetsiifilisuse aspekt, mis on välja töötatud. Eh, see tähendab seda, et üritame nii tööstust kui ka rahv-, riiklikku äh, Eh, turvalisusega tegelevaid eh, ameteid, eh, et nad hakkaks selgelt meil, et ta selgitaks, selgitaks täpselt välja, millised on olulised omad aspektid ja millised on lihtsalt kenad lisandused, mis võiks, mida võiks lisada hiljem aja jooksul tingimusel, et see koostöövõime endiselt säilib. ning lõpetuseks, mis puudutab nüüd kasutuselevõttu, Eh, siis eh, eh, tuleb arvesse võtta ka seda, et kuigi Euroopa ja liikmesriikide poolne finantseerimine on olemas, peab kogu süsteem olema siiski mõistlik ja eelkõige tuleb keskenduda tõelistele pudelikaeladele, sest nagu teile siin juba Eh, nagu minu kolleeg teile oma viimase raporti esitamisel selgitas, kui me suudame leida lahenduse kümnes piiriüleses, eh, piiriüleses eh, sõlmpunktis, siis me suudame juba kiirendada kaheksakümmend protsenti raudteeliiklusest. see tähendab seda, et tuleb keskenduda kümnele kuni viieteistkümnele piiriületuspunktile. Mm, teiseks selleks, et uus, uued finantsinstrumendid võimalikult hästi kasutusele võtta, see on samuti üks aspektidest, mille te uude CEF-i raamistikku olete sisse viinud, siis eh, eelkõige eh, tuleb eh, varustada rongid ja luua sellised finantssüsteemid, et oleks võimalik odavate laenude abil osta varustust ja veeremit paremini varustada Eh, samuti eh, majandusreguleerimise osas tuleb astuda samme edasi, oleme mõjuhinnangu eh, osas sisse viinud reegli, mis aitaks infrastruktuuri haldajatele aidata välja töötada võimalused selleks, et paremini ära kasutada raudteejuhtimise, raudteeliikluse juhtimissüsteemi ning samuti üritame eh, eh, ka kasut-, kogu kasutuselevõtu eh, parandamiseks pannud tööle juh-, juhatuse, et välja töötada selges toetuste süsteem nii liikmesriigide esindajatele kui ka infrastruktuuri haldajatele, et kogu süsteemi kasutuselevõtt kujuluks võimalikult sujuvalt. kõnelejal pole mikro- Mrs. Lichtenberg is a coordinator, Mrs. Tikau. Okay. Can you try and be as brief as possible? tehke palun nii lühidalt kui võimalik, ma saan aru, et, et tahate härra Oniidit ikka materdada nendest asjadest rääkides, aga üritage teha nii lühidalt kui võimalik ja nii eh, konstruktiivselt kui võimalik, härra Grosch. jah, suur tänu, härra esimees, suur tänu informatsiooni eest. kohe alguses tahan öelda et me siin parlamendis oleme kogu aeg seda algatust toetanud, aga samal ajal muretsesime ka. ja Karl Vingi töö ei ole kohe kindlasti lihtne ning ka tema muresid olen ma jaganud. meil on täiesti selge ettekujutus. paar aastat tagasi kohtusime me äh, Saksa ja Pe Prantsuse raudteeettevõtete esindajatega meile öeldi, et palun ärge igal aastal hakake uut süsteemi välja töötama, pigem tagage stabiilsust. ja nüüd tahaksin teada, kas see stabiilsus on tagatud või me oleme nüüd jällegi selle juures, et kaks tuhat neliteist tuleb mingi ettepanek, kaks tuhat viisteist järgmine uus ja need kaks ettepanekut pole omavahel üldse mitte seotud. see on meie jaoks üks tähtsamaid aspekte. teiseks vastastikuse mõistmise memorandumile on allkirjad alla pandud. jah, siin on natukene äh, puudu partneritest, kes oleks võtnud ka vastutust kanda. komisjoni mõte oli küll hea, aga praegusel hetkel tundub mulle, et kas riigid või nende ettevõtted vastutavad selle eest ja ma tahaksin teada, kuidas nüüd see süsteem ja äh, Äh, turvalisussüsteem on omavahel seotud, kas sellest peetakse ka tulevikus kinni? ja kolmas küsimus puudutab seda, mis teatud riikides on juba toimunud, mis puudutab G kahe, G kolme ja G nelja omavahelist suhtlemist. kuna mul ei olnud aega seda uuringut lugeda, siis küsin selle küsimuse, aga äkki saaksite kõike kolme siiski lühidalt kommenteerida. aitäh ja proua Maisner. jah, suur tänu, mina teen väga lühidalt, sellepärast et Äh, proua Bilbao on meie ekspert ja tema küsib põhilised asjad. ma tahtsin lihtsalt küsida, kuna kogu aeg oli probleeme Saksamaaga, eriti Baieriimaaga, nimelt et austerlased on nüüd seal väga usinad ja oma kodutöö ära teinud, aga meie Baierimaal mitte, et kas selles osas on olnud arenguid? proua Lichtenberger. jah tulen härra Grossi küsimuse juurde tagasi, see on tegelikult kõige tähtsamaks küsimuseks nagunii. toona me komisjonis ju isegi rääkisime sellest, et meil tuleb mõelda selle peale, et kui hakatakse kasutama neid erinevaid versioone selleks, et teiste turule juurdepääsu piirata, siis tegelikult on äh, see süsteem nagunii surmale määratud, see oli ka kõige me suuremaks mureks, tundub, et seda kolm kolm ettepanekut ei ole rakendatud, nüüd on hakatud rääkima kolm-neli ettepanekust ja jällegi tegemist on küsimusega, mille puhul teatud raudteeettevõtetele antakse kätte relvad teiste diskrimineerimiseks ja see on ju täiesti kontraproduktiivne. nii et kuidas me saaksime seda probleemi lahendada? teiseks, kuidas on lugu selle Veeremi kaasrahastamisega? miks see kõik on nii aeglaselt edasi läinud? ja mis puudutab nüüd seda, mida äh, härra Kross ka siin välja tõi ja mille eest hoiatas, mis on need tegelikult kõige raskemad küsimused Euroopa raateliikluse juhtimissüsteemi rakendamisel. minu jaoks on tegemist keskse ja väga tähtsa projektiga, sellega on meil ülisuuri probleeme. Äh, näiteks Austria alpides on äh, see süsteem juba rakendatud, samal ajal aga eraettevõtted ei rakenda seda ja nemad ei sõida mitte raudteeliikluse juhtimissüsteemi tunnelitest läbi, vaid hoopis väljaspoolt läbi orgude ja seega äh, rahvas ikka kannatab müra all. ja nüüd äh, üritatakse seda kõike suhtelisemaks muuta ja öeldakse, et me peame lisaks kasutama sellele raudteeliikluse juhtimissüsteemile veel mingit süsteemi ja see kõik ei tasu ära ja nüüd ma olen tõesti jäänud äh, mulje, et riigid investeerivad nagu hullud, igaüks vastavalt oma võimalustele ja samal ajal ei ole sellest mitte mingit kasu, sellepärast et äh, veeremi küsimuses me ei ole üldse edasi jõudnud ja teatud küsimused on täiesti lahendamata. ja kõik see, mis on positiivne ja mis mõjutaks positiivselt äh, seda ei ole meil võimalik äh, rahvale edasi anda. me ütleme lihtsalt, et jah, taristusse investeerisime just selleks, et olla kaasaegne, et tehniliselt olla ähm, kaasajastatud ja selleks, et äh, mürataset vähendada, aga mis on juhtunud, meil ei ole sellest tegelikult mitte mingit kasu, sellepärast et investeeringuid hoitakse tagasi, kas siis äh, nimelt või ka mitte. ja ma tahaksin tõesti teada, milline on teie lahendus sellele probleemile? Robert Ziile hoian aega kokku ja võtage sõna, proua Bilbao. suur tänu teile, härra esimees. sooviksin kõigepealt tänada ähm, teie äh, poolset äh, sissejuhatust ning kahtlemata analüüsime teie raportit põhjalikult hiljuti võtsime vastu raporti, mis puudutas koostalitusvõimet, mis on seotud siis neljanda paketiga. ning selles raportis pärast pikka ja põhjalikku töö tegemist otsustasime ka, langetasime otsuse ka selles osas, kes peaks otsustama siis raudteeliikluse juhtimissüsteemi äh, üle ning et konsulteeritaks ka liikmesriikide vastutavaid asutusi. tundub, et nõukogus sellega eriti nõus ei olda. nüüd need positiivsed aspektid, mille te esite, esile tõstsite, on väga hea, et te neist rääkisite. mainisite ka ühte olulist probleemi. see puudutab ebaühtlast edasiarenemist ning see tähendab seda, et iga liikmesriigile vastutav asutus toimib iseseisvalt. koostalitlusvõime parandamisega üritati seda olukorda parandada. kui nõukogu ei võta konkreetset seisukohta eh, Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud raportiga, kas te arvate, et on lihtne eh, meie ja Euroopa Komisjoni eh, heas usus eh, esitatud ettepanekuid. teiseks, eh, te olete öelnud, et seda juhtimissüsteemi on juba imiteeritud kolmekümne kuues maailma riigis see on positiivne, sest see tähendab seda, et meil, eurooplastel, on võimalus välja töötada sellised mudelid, mida võidakse eeskujuks seada kogu maailmas. kuid minu küsimus on siis teile selline, et milline mudel? sest äh, võttes arvesse seda, mida me teame, ei ole olemas ühte ainsat äh, juhtimissüsteemi, mina olen Bask kuid äh, näiteks Hispaanias äh, raudteeliikluse juhtimise süsteem areneb väga kiiresti edasi, kui tundub, et see ei ole vastavuses äh, juhtimissüsteemidega teistes riikides. lisaks sellele me räägime ka sellest, kui kulukas selle süsteemi väljatöötamine on. kuidas see probleem lahendada? milline on Euroopa mudel, mida maailma edasi viia? teisest küljest kui, millist kulu tähendab seda, et iga liik, liikmesriigi vastutav amet äh, teeb seda, mida ta ise tahab. kas teie tõesti arvate, et Euroopa koordinaator äh, oma uute pädevustega äh, on võimeline seda olukorda kuidagi juhtima, kui liikmesriigid ei aktsepteeri seda, et Euroopa amet on see, kes seda projekti kuidagi koordineerib tegelikult on ju see praegu meie tõeline probleem, sest eh, need tehnilised eh, probleemid on võimalik lahendada, majandusprobleemid poliitilise tahte juures samuti. aga kas on poliitilist tahet selleks, et välja töötada tõeline Euroopa mudel? miks liikmesriigid ei soovi seda pädevust anda Euroopa Ametile? ja see on eh, poliitiline probleem, see ei ole tehniline probleem. minu küsimus on kui olukord on selline, kas te arvate, et on kuidagi võimalik ellu viia neid äh, ettepanekuid, millest te siin rääkisite? mina igatahes äh, kavatsen äh, endiselt võidelda sellest, mida siin Euroopa Parlamendis oleme välja pakkunud, sest see on ainuke võimalus meie eesmärkideni jõuda ja ainuke võimalus usutav ja usaldusväärne mudel välja töötada, mis toimiks nii Euroopas kui kogu maailmas kuid äh, nagu ma ütlesin, see on just see, mis mulle muret teeb, sest äh, mm, tihtipeale on visioon, poliitiline visioon tibatilluke ja äh, see tähendab seda, et ei, ei tulevikus sellisel juhul ei ole me maailmas enam kellelegi eeskujuks, aitäh. Thank you. suur tänu, härra Benjon, palun. Te mainisite ähm, neid probleeme, mis on meil mõnedes valdkondades, kus äh, kasutamine ei ole väga ratsionaalne majanduslikus mõttes. Äh, kas teil on mingisugust aimu äh, selle kohta, milline on siis, peaks siis olema liiklussagedus, et asi tasuks ennast ära ja, ja millistes val-, piirkondades on vaja toetust? kas teil on mingisugune aim selle kohta, kuidas äh, on äh, jaotunud need mittemajanduslikult mõttekad äh, trassid ja äh, on teil mingisugune kaart selle kohta, proua Tsikau, palun? suur tänu, härra esimees. mina tahaksin Jaatelt küsida järgmist seadusandlus, mis me oleme võtnud vastu äh, raudteepaketi osas, ma ei, ma ei räägi viimasest paketist, vaid eelmisest paketist, oli ette nähtud äh, teatud meetmed juurdepääsuks äh, raudtee infrastruktuurile, kui rongidel oli ERTMS süsteem peal. kas teil on mingisugust infot selle kohta, kui palju on investeeringuid teinud liikmesriigid selleks, et äh, tagada või lihtsustada juurdepääsu infrastruktuurile RTMS-iga rongidele. ja mis nüüd puudub äh, ETCS osa, mis äh, lubab siis Äh, millega nähakse ette siis, mis on pidurdussüsteem, kui äh, ületavad äh, rongid teatud liikluskiirust, näiteks Hispaanias see suur rongiõnnetus oleks ära jäänud, kui sellel, kui nendel rööbastel oleks olnud see rongide kontrollisüsteem peal. nii et kas selle varustuse osas on teil liikmesriigiti mingisugust ülevaadet? härra Onidi, mina tahaksin ka ühte asja küsida. üks asi, mis neljanda äh, raudteepaketi tehnilise samba osas välja tuleb nimelt äh, küsimus selle kohta et äh, kas komisjon tahab itaaliat kui eesistujat ka veenda selles et ähm, tuleb tehnilises sambas ka jõuda kaugemale ja tuleb ERTMS-i ühtne sertifitseerimis süsteem paika panna liikmesriigid on rääkinud sellest kolm punkt kolm ja kolm punkt neli stsenaariumist ja siit ma jõuangi järgmise konkreetse küsimuse juurde nimelt need eh, test spetsifi- spetsifitseerimised nagu ma aru saan see kolm punkt kolm versioon jõuab eh, teie komisjoni ette juunis hea küll eh, me siis saadame kolm koma kolm versiooni sellesse komiteesse juunis, aga samas äh, käib kolm punkt neli versiooni ettevalmistamine, mille testid ei ole veel läbitud. ja jällegi on küsimus siis selles, millal me jõuame selleni, et meil on üks versioon käibel ja et ühe versiooniga tegeletakse, selle asemel, et kogu aeg tuleb äh, välja uusi sellepärast, et äh, testimine muidugi on kõige olulisem ja ma tahaksin äh, viidata ka sellele, mida ütles äh, proua Bilbao liikmesriikide kohta, miks nad nii eh, kohmakad kuidagi suhtuvad sellesse asjasse, mulle tundub, et proua Bilbaol on täiesti õigus, sellel ei ole mitte mingisugust pistmist tehniliste küsimustega või üldse isegi raudtee küsimustega, kogu see asi on poliitiline. ja lisaks arvan ma, et me peame vaatama seda, et miks me anname liikmesriikidele võimaluse neid norme parandada või nendest eemalduda. iga kord, kui nad seda üritavad, me lubame neil seda teha kas meil on siis Euroopa süsteem või meil ei ole Euroopa süsteemi. kui meil Euroopa süsteemi ei tule, siis hea küll, unustagem ära ja hakkame nullist pihta uuesti. aga kui ähm, me tahame seda Euroopa süsteemi, siis äh, toogem äh, sisse selline süsteem, mida kõik toetavad, mitte sellist süsteemi, mida kõik hakkavad siis vastavalt oma äh, soovidele ümber kujundama. aga nüüd veel mõned konkreetsed küsimused tehniliste asjade kohta, ma ei tea, kas te üldse oskate mulle vastata, aga miks need liidesed ERTMS-i ja teiste rongifunktsioonide vahel, näiteks nagu see hädapidurite süsteem see Euroopa eh, rongiliides, miks see ei ole CCS-is eh, sees, miks neid ei ole seal sees? minu meelest on see hullumeelsus. ja teine küsimus miks äh, need ERTMS süsteemid ühelt tootjalt, tuletage meelde endale, mis kogu selle asja mõte oli, et meil on üks süsteem. miks ei võiks olla pardal olevad ERTMS süsteemid ühelt tootjalt võimelised, äh, koostoimelised olema rööbastel oleva RTMS-i süsteemiga, mis on pärit teiselt tootjalt. see on täielik hullumeelsus, nii et palun, sõna on teil suur tänu. kõigepealt olete te kaks peamist probleemi välja toonud väga hästi, tehnilised probleemid ja siis äh, majanduslikud küsimused äh, see, et erinevates liikmesriikides on olukord äh, erinev, aga tehnilistes, tehnilisest poolest jällegi te kirjeldasite väga hästi, kui keeruline see kõik on. minu jaoks ja Patricio jaoks, kes iga päev selle asjaga tegeleb äh,, Äh, ametis. meie jaoks on äh, tehniliste äh, spetsifikaatide kinnitamine tõesti, nimelt kui on niimoodi, et iga kuu paari tagant nõutakse uusi spetsifikaate või kasutatakse uusi neid, siis on tulemuseks kaos. nii et keskpikas vabandust, keskmises ähm, praegu keskpikas perspektiivis toetame me seda, mida toetate teie, seda versiooni, seda, mida, mitte seda, mida toetab nõukogu. ja me ootame tulevaid arutelusid seadusandjate vahel selle asja lahendamiseks. meil on vaja seda, et see amet ei vastutaks mitte ainult äh, veeremissertifitseerimise eest, äh, vaid vastutaks ka vähemalt äh, Euroopa maapealsete süsteemide sertifitseerimise eest. ja seega ametipädevus, mida meie ette näeme äh, ametina, kes on ERTMS-i nii-öelda amet, on väga oluline. nii et me ootame tõesti teie, teie jätkuvat toetust sellele, see on väga oluline element, kui me tahame, et kogu see süsteem toimiks. nüüd äh, me üritame nii palju kui võimalik äh, ette näha, äh, millised on selle ameti tulevased pädevused. me oleme palunud neil olla valmis ette valmistama tööd, mis võiks siis käima minna siis, kui see heaks kiidetakse juunis siin Äh, vastavalt kolm punkt kolm versioonile see ei tähenda seda et me ei luba seda süsteemi kaasajastada või parandada ja sellepärast juba praegu räägitaksegi kolm punkt neljast kolm punkt viiest minu meelest et see on normaalne me peame äh, julgustama tööstust teenusepakkujaid parandama olemasolevaid süsteeme aga seda eeltingimusel ja see vahe sisse tulebki Ehm, tuleb tagada see, et need uued ehm, meetmed oleksid koostoimevõimelised ehm, ka kolm punkt kolmega, kolm punkt kolmest saab referents. see on see oluline element. selleks on vaja kõigepealt distsiplineerida tööstust näha on juba väga olulisi muutusi te rääkisite mõningatest probleemidest noh näiteks et teatud võrgu osades kaitstakse oma äh, toodet ja põhimõtteliselt kujuneb välja äh, protektsionistlik turg aga praegu on kõikide os- oludes äh, olla euroopalik nende asjade osas ja erinevaid lahendusi kaaluda me oleme näinud seda ka näiteks raudteele ülemineku algatuse juures tööstus on samuti koostalitusvõimest väga huvitatud ja nüüd äh, see kolm punkt kolme alased arutelud, seda on ka näitlikustanud, äh, nimelt distsipliin on paranemas äh, tööstuse poolel ja sealhulgas ka operaatorite poolel. üks asi, mille puhul veel tuleb tööd ära teha, on siseriiklike ohutusametite poolel siin jällegi on meil tegemist ametitega, kes täidavad oma kohustusi. neljandat paketti meil veel ei ole nii et äh, maksimum, mis me suudame praegu teha, on koordinaatoriga ja koos Euroopa Raudteeametiga on see, et veenda neid äh, sellest, kui oluline on Euroopa spetsifikaadi väljatootmine praegu ja sellest spetsifikaadist äh, kinnipidamine. selleks, et parandada siis tuleviku jaoks olukorda ja tagada see, et need vastaksid ka ettepaneku sisule ja ka siin me oleme üsna optimistlikud, miks, äh, sellepärast et nemad äh, võidavad, väidavad, näevad samuti, et äh, kui meil on süsteemid niivõrd erinevad, siis ei ole mitte mingisugust mõtet kogu seda asja üldse teha. nüüd järgmine küsimus, mis puudutab seda kommunikatsiooni osa kõigepealt äh, võtame ka meie väga tõsiselt äh, neid äh, häireid osades võrgu piirkondades seal kus on asustustihedus väga suur teatud telekommunikatsiooniettevõtted pakuvad väga võimsaid tehnilisi lahendusi ja teatud häireid meie süsteemidesse on see ei ole tehniline probleem ei pea muretsema siin uue tõkke pärast vaid asi on selles et kuidas telekommunikatsioonioperaatoreid äh, natukene distsiplineerida äh, et ka nemad äh, peaksid kinni sellest maksimum autoriseeritud võimsusest oma seadmete puhul ja et ei läheks kaugemale nii et sellest asjast me räägime nende kolleegidega, kes vastutavad spektrite haldamise eest ja räägime telekommunikatsioonisektori regulaatoritega ja nii edasi, nii et see töö käib. Te rääkisite ka sellest, kui oluline on ERTMS-i süsteemi ähm, kaasajastamine uue tehnoloogia põlvkonnaga, 3G, 4G tehnoloogiaga, seda loomulikult me teeme, aga ärgem hakakem sellest rääkima praegu sellepärast et äh, sellega hakatakse jällegi euroopa tehniliste kirjelduste arengut pidurdama ma tahaksin tõesti selliseid kirjeldusi mis toimivad igal pool äh, samm sammult läheneme sellele asjale viime süsteemi sisse uuendusi ja muutusi äh, järk järgult ja sellel hetkel, kui on vaja üle minna kolm keele neljale keele, me seda ka teeme, aga enne tuleb meil eh, tehniliselt see süsteem väga hästi paika saada vastavalt praegu saadaval olevale tehnoloogiale. Te küsisite ka, et öö, ehm, kuidas on arutelusi mõjutanud näiteks raske olukord Saksamaal või mujal? me näeme enamus liikmesriigide poolt seda, et nad on ausalt öeldes öö, rohkem asjast huvitatud. Saksa küsimus tegelikult lahendati, see oli väga raske. Äh, Karel Vink eelmisel aastal aga seda soovutas, et ta leidis lahenduse, on suutnud veenda kõiki, äh, isegi baierlasi Saksamaal selles, et nad toetaksid ERTMS-i vastavalt nendele prioriteetidele mis on e rtms koridoride ja kaubakoridoride puhul saavutatud eile Ühendkuningriik tegi avalduse, suurepärane näide sellest, kuidas asjad on õnnestunud lahendada. väga ettevaatlikult on nad pilgu suunanud ETMS-i poole ja nüüd juba eile siis ütlesid, et lähevad sellele üleriigiliselt üle nii et meil on üks äh, suur äh, probleem euroopa südames veel me räägime sellest asjast äh, kõikide ametivõimudega selleks et ka seal saavutada õiged prioriteedid et vähemalt lühemas perspektiivis oleks võimalik kõikidel piiridel praegu veel augud ka need augud siis kinni õmmeldamist, millest proua Lichtenberger rääkis. nüüd äh, infrastruktuuri haldajad, nemad on need, kes peavad need kulud kandma. kuivõrd neljandat paketti meil ei ole, arvan ma, et meie ainus äh, võim on veenvis, veenmisvõim. me saame neid ainult veenda selles, kui oluline see süsteem on üks meie eesmärkidest on loomulikult äh, vananenud tehnoloogia väljavahendamine või ERTMS-i sissetoomine nendes kohtades, kus on võimalik kokku hoida. teine lähenemine on loomulikult saada nendega konkreetsem kontakt ja keskenduda siis Euroopa poolsele finantsabile ja suunata sinna see, kus seda on kõige rohkem vaja. ja kolmandaks täna mul ei ole äh, teile lahendust äh, selle kohta kuidas hakkab kujunema juurdepääsu hind proua Tsikao sellele viitas, ähm, see on üks nendest aspektidest, mis on selle uue ümbersõnastamise juures juba sees. mõjuanalüüs on nüüd valmis ja loodetavasti uued reeglid äh, ettepanekuna saavad selle aasta lõpuks valmis aga loomulikult on oluline see meie jaoks, et eh, taristu haldajatel oleks võimalik selgitada see, et RTMS ei too kaasa endaga ainult mitte kulusid, võib hakata tootma ka tulusid, eh, sellepärast et eh, mida paremini on kaetud meie võrgud RTMS-iga, seda rohkem on ka muidugi kaubavedusid rööbastel teil on dokumendis ka euroopa kaart ja seal on väga hästi näha millised on need puuduvad ühendused ja majanduslik pool, mul ei ole teile täna siin arve tuua, see on väga keeruline, see sõltub kõik äh, liikluse olemusest ja sellest, et kui palju on võimalik üldse siis äh, saavutada liikumist nendel rööbastel. ma nüüd kuritarvitan oma positsiooni esimehena. mis siis on äh, selle RTMS-i ja teiste rongifunktsioonide vaheline liides? nagu mina nüüd aru saan, see on nüüd kõik valmis, standardiseerimisdokumendid on valmis, juhtkomitee on nõus sellega, aga midagi nagu ei ole juhtunud. Te räägite sellest teiste funktsioonidega seostamisest nagu hädapidurite süsteem, see on suhteliselt põhimõttelise tähtsusega küsimus. mis siis selles osas praegu toimub? suur tänu see on asi, millega me tegelema. me läheneme sellele väga tõsiselt ametis, aga minu jaoks ma üritan lihtsustada neid äh, ettemesi tehnilisi aspekte. mida rohkem ma nõuan, seda keerulisemaks see asi jälle läheb ja seda rohkem äh, Äh, nõutakse edasilükkamist ja, ja ei jõuta lõpuks selle Euroopa tehnilise kirjelduseni. ma tahan, et see asi oleks valmis juuniks. ja siis võib-olla annan ametile ka äh, õiguse oma ressursse kasutada selleks, et leida teie küsimustele ka vastus. Need küsimused on täiesti õiged. ERTMS-i on nähtud üsna palju vaakumis, see ei peaks sugugi nii olema Äh, loomulikult äh, peaks see süsteem aitama kaasa ka teiste funktsioonide kasutamisele aga ärgem eemaldugem ja ärgem kõige olulisemast euroopa standardist ja siis vaatame seda kuidas see asi seostub ähm, teiste funktsioonidega rongipeol uued äh, tehnilised kirjeldused nii edasi ja nii edasi ja küll aga nii nagu mina sellest asjast aru saan, siis see standardiseerimine on juba kokku lepitud, standardiseerimisdokumendid on valmis. ERTMS-i eh, vastastikuse mõistmise memorandumi juhtkomitee on ka nõus me ei räägi ju siin sellest, et inimesed ütlevad ei, et siin on mingisugune tüli, ei, no miks ikkagi? Yes, standardization... jah, eh, standardise-, standardiseerimise osas on eh, otsustatud, kuid eh, ma tahaks, et kõigepealt Euroopas puudutav spetsiifiline otsus oleks tehtud, pärast seda võime vaadata eh, seda, kuidas süsteemi eh, konkreetselt parandada. tehnilised standardid on olemas, kui me hakkame neid praegu juurutama, siis see tähendab seda, et me jällegi eh, selle Euroopa spetsiifilise mm, arengu paneme kinni ja seda me ei soovi. ja proua Lichtenberger. üks märkus te ei vastanud minu küsimustele, meil on suuri probleeme põhja-lõuna koridoris. nimelt meil on teatud riigid, kes veereminõuetest kinni peavad, aga seal olevad eraettevõtted mitte. mis tähendab seda, et raudteeliikluse juhtimissüsteem on küll olemas, aga samal ajal tuleb see rongidel välja lülitada nii et miks ei ole meil siin mitte mingeid survemehhanisme? tundub, et äh, iga ettevõtliku riigi investeering äh, läheb ju täiesti luhta, kui süsteem tuleb lihtsalt välja lülitada ainult sellepärast, et teatud eraettevõtted ei ole nõus seda süsteemi üle võtma minu arvates on tegemist küsimustega, millele tuleb keskenduda ja mille osas tuleb keskendunult edasi minna, sest muidu mingil hetkel kaob ka motivatsioon ära. me siin Alpide puhul oleme sellest lähtunud ka Viini linnas on meil õnnestunud see läbi suruda aga kuidas saavad riigid tõesti oma maksumaksjatele õigustada seda, et nad investeerivad ka edaspidi, kui seda süsteemi ei ole võimalik kasutada just sellepärast, et on mingi tibatillukene osa kõrgelt kiidetud eraettevõtteid, mis ei ole ka nõus seda üle võtma just sellepärast, et nemad seda ei taha. I don't have the fourth package yet so mul ei ole praegusel hetkel seda täielikku paketti. see, mida Karl Vink üritab teha, on see, et ta üritab riiklikke ohutusameteid veenda, et on vaja rohkem midagi ära teha, samamoodi ka taristusse investeerijaid nii avalikus kui ka erasektoris. ja kohe kindlasti öeldakse, et ei tasu avalikus sektoris investeerida sinna, kus äh, ei mängi kõik ühtede reeglite järgi, aga mingit suur survemehhanismi meil ei ole. hästi, suur tänu. tegemist on tehnilise küsimusega, aga me oleme kõik väga kirglikud selle suhtes. me oleme pigem kogu aeg meeleheites, meil kahjuks ei saa midagi teha, me näeme, et asjad on pigem takerdunud sohu, kui lähevad edasi ja ma tean, et inimesed muutuvad siis meeleheitel, aga suur tänu selle ülevaate eest. tervitage härra Vinki, palju edu talle tema katsetes äh, raudteed siin kuidagi käima lükata. meil on siin külastajate rühm Rumeenia ajakirjanikud proua Tsikau valimisringkonnast, tere tulemast, isegi kui äh, me kohe oma koosolekuga lõpetame. muude küsimuste all meil mingeid küsimusi pole ja järgmine koosolek, mis on sellel ametiperioodil transpordikomisjoni viimane koosolek, see on neljapäeval, kümnendal aprillil kell kümme ruumis Jan kuus kuu kaks. meile meeldib kõndida viimaseks koosolekuks nii kaugele kui võimalik ja te teate, see on seal kuskil, seal kuskil Antwerpeni taga ja esimees tänab ka tõlke, tõlgid tänavad oma kuulajaid ja koosolek on lõppenud